suur tänu, kolleegid. tervishoiu valdkonnas on vähk üks oluline oht Euroopale ning see tegevuskava vähivastase võitluse osas on ambitsioon. me peame öö, äh, lähtuma vajalikest teguritest, mis puudutab uusi tehnoloogiaid, tehisintellekti ja kõikvõimalikud võimalused, mis on olemas ning samuti seosed ka teatud tegurite ja genoomide vahel. lisaks on ka muid elemente, mida peab arvesse võtma, ma usun, et me peame lähtuma selle, tagama selle, et patsiendid saaksid ravi, kui nad on ravikeskuses, siis peab neil olema juurdepääs ravile ning väga palju on arutelu ka eh, erinevates tingimustes, me ei taha kahe kiirusega ravivõimalusi. meil on vaja rõhutada ka ennetusele, kõigil peab olema juurdepääs sellele me teame, et tervislikud eluviisid on teinekord rasked saavutada ka rahalistel põhjustel ja tahaksin korrata, et meil on vaja suunata patsiente vastavatesse keskustesse ning me peame tähelepanu pöörama ka noortele, eh, lastele ja see põhjustab nende elus tõsiseid eh, raskusi. noored eh, peaksid saama oma elu ilma hirmudeta elada. meil on vaja kaitsta Euroopa tasakaalu, solidaarsus ja vastutus on olulised sõnad siin, aitäh. aitäh, järgmisena üheks minutiks proua Schaldemose. suur tänu, juhataja võitlus äh, vähi vastu on üks olulisemaid äh, võitlusi, mis meil praegu Euroopas on ning Euroopa haiglates äh, patsiendid, õed, arstid, sugulased võitlevad iga päev nende inimeste elude eest ja nende elu parandamise eest, kes on raviga toibunud, me peame tegema enamat me saame teha, meil on vaja rohkem raha teadusuuringuteks, meil on vaja teha palju enam ennetuse osas ja pean siin eriti silmas Euroopa tasandit, kus me saame tagada et äh, kokkupuude kantserogeenidega äh, lõpeks, me oleme keelanud väga paljud ohuallikad ja me saame palju ära teha üksteise kogemustest õppides. paljud inimesed suudavad vähiga võidelda ja oluline on õppida, kuidas äh, on võimalik äh, pärast äh, vähist toibumist uuesti äh, edasi liikuda ja meil on oluline teha suur samm edasi. aitäh, järgmisena proua Panting, palun. suur tänu, proua juhataja. ka mis teeb vähini ohtlikuks, kuna see on nii keeruline haigus kasvajad, mis äh, on üsnagi sarnased, on tegelikult väga erinevad, mitut tüüpi rinnavähk, aga ikkagi räägime me üldiselt rinnavahist. Äh, Hodgkini lümfooma mõjutab noori, mitte hooldus, see on üheksakümne viie protsendi ulatuses ravitav, see on suurepärane, teised vähivormid on endiselt automaatseks surmaotsuseks. geneetiline ebastabiilsus võib tähendada seda, et vähirakud äh, Äh, suudavad kiiresti omandada resistentsuse ravile, mis varem toimis. me teame, et üks kolmest vähist on ravitav, seega me peame tegema enam genoomi äh, arendusvaldkonnas edasiliikumine, mutatsioonide osa mõistmine on tähtis. epigeneetilised uuringud võimaldavad teadlastel saada põhjalikumat äh, DNA-st kaugele ulatuvamat infot, kriitilist informatsiooni selle kohta, millised välised ja keskkonnafaktorid, millest siin täna räägite, seda mõjutavad. me peame kasutama võimalusi, mida loovad need edasiminekud, biomeditsiin, biotehnika, tehisintellekt ja muu selleks, et aidata selles võitluses. kutsun Ursula von der Leyenit vähivastast võitlust tegema järgmise Euroopa Komisjoni prioriteediks teadusarendus äh, äh, lisaks meditsiinivaldkonnale, aitäh! suur tänu, järgmisena üks minut, proua Tardino. suur tänu, proua juhataja, vähk on suurim surmapõhjustaja üha enamates Euroopa Liidu liikmesriikides. nelikümmend kaheksa tuhat juhtumit Itaalias igal aastal ainuüksi, kuigi teadustegevus areneb, siis ennetus on ainus tõesti tõhun, tõhus võimalus vähivastases võitluses. kuulsime proua von der Leyenilt tema ideede kohta, aga nüüd on meil vaja näha ka tegusid, meil on vaja koostööd äh, ekspertide vahel Äh, tippteaduskeskusi ning äh, mitmetasandilist koostööd. meil on vaja eriti just koordineerimist süvendada liikmesriikide vahel, sest endiselt on liiga palju erinevusi, mis puudutab juurdepääsu, ennetust ja ravi nii liikmesriikides kui ka liikmesriikide piirkondades me peame sekkuma ka põhjuste osas Itaalias teatud piirkondades äh, on juba keskkonnafaktorite osas äh, ülemmäärad ületatud, me peame kõikides linnades äh, omama mitte ainult ennetuskeskust, äh, millel on info, aga meil on vaja ka psühholoogilist tugiteenust nendele, kes saavad vähidiagnoosi. keskset rolli on vaja ka inimliku tasandi süvendamisel. aitäh, proua Toomasitš, järgmiseks palun suur tänu, vähivastane võitlus nõuab jätkuvaid finantsinvesteeringuid mitte ainult tervishoidu, aga ka teadusvaldkonda ja haridusse. mõned Euroopa riigid, sealhulgas Horvaatia, näevad, et üha keerulisem on äh, arenenud riikidega kaasas käia, sellepärast et ravimite ja diagnostika hinnad suurenevad, kuna majanduskasvu ei ole ja elustandardi suurenes, siis need uued ravimid ja meetodid on vähem kättesaadavad. vastavalt viimastele näitajatele on Horvaatia kümnendal kohal äh, vähisuremuse osas, samas Ungari on madalam äh, äh, kaks tuhat kuusteist aastal üle kolmesaja inimese sajast tuhandest surid vähi tõttu Äh, samas on see vähem kui kolmsada Euroopas ja USA-s vähem kui kakssada, need andmed ei ole, äh, näitavad, et meil on vaja täiendavaid investeeringuid, ilma tugevama ettevõtluskliimata ja investeeringuteta ei ole see võimalik, aitäh. suur tänu, järgmine kõnele poolteist minutit äh, proua Kolään Esterle suur tänu, juhataja, vastavalt viimastele prognoosidele vähktõu surmab üle miljoni inimesi kaks tuhat üheksateist aastal, see puudutab kõiki meid, tegemist on prioriteediga ehk siis vähivastase võitlusega, meil on vaja suurt Euroopa kava selleks, et tugevdada teadusele ja innovatsioonile suunatud vahendeid. me peame harmoneerima poliitikat tervishoiu osas, sest ühes kohas suudame me tõhusalt eh, tööd teha ja vähivastases võitluses edasi liikuda. tahaksin viidata sellele, mis puudutab eh, ravimite eh, puudust mitmetes liikmesriikides. see puudutab teatud ravimeid, mis on just seotud teatud raskete patoloogiatega nagu vähk seda olukorda on vaja analüüsida. me peame äh, harmoneerima määrustiku Euroopa tasandil ning hõlbustama ravimite tarnet liikmesriikidesse. juurdepääs ravile on võimalik äh, tagada läbipaistvalt ning äh, ravi peab olema kättesaadav Euroopa Liidus. loomulikult on meil vaja majanduslikult elujõulist keskkonda, kus laboratooriumid saavad teostada nii, tegutseda ja teadus ja innovatsioon õitseda. me peame tagama üldhuvi äh, valdkonna. suur hulk äh, ravimitest toodetakse väljaspool Euroopat, Indias ja Hiinas selleks, et vähendada tööjõukulusid ja olla tulusamad kui sellest alates, kui tootmine on väljapoole läinud, on äh, tekkinud suuremaid probleeme tarnetega ja Euroopa tasandil on meil vaja just tegutseda, tegemist on väga olulise väljakutsega ja me peame reageerima Euroopa tasandil, aitäh. suur tänu, järgmisena üheks minutiks proua Talli suur tänu, lugupeetud äh, volinik, sooviksin keskenduda lastele täna, sest ähm, kõige südantlõhestavamad juhtumid puudutavad äh, la-, lapsi ja vähki. vähk aga on Euroopas haigus, mis põhjustab äh, laste surma. lisaks äh, positiivsetele arengutele ei ole olnud piisavat E-, e-, piisavalt edusamme haruldaste haiguste osas, liiga paljud noored elud äh, lähevad kaotsi, me elame endiselt äh, liidus, kus on oluline ebavõrdsus liikmesriikide vahel, mis puudutab juurdepääsu parimat äh, ravi ja ekspertiisi. see tähendab seda, et ähm, kahekümneprotsendiline erinevus on ellujäämise osas erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, sellepärast on meil vaja Euroopa-ülest koostööd teadus-arendus, innovatsiooni osas tervishoius. meil oleks vaja rahvusvahelisi teadusplatvorme, mis suudaksid äh, midagi teha, kui haigus on haruldane riiklikul tasandil, on parem võimalus äh, seda käsitleda Euroopa Liidu tasandil, seega ei tohi me enam lasta laste elusid kaotsi minna. järgmiseks härra Kraav, üks minut, aitäh. vähiküsimus puudutab mind isiklikult, sest ma kaotasin oma naise viis aastat tagasi. ta, ta suri vähki ning paljud inimesed siin saalis kindlasti saavad oma lähikonnast rääkida samasuguseid lugusid. see tähendab, et vähiuuringute olulisus on kõigile selge. aga kas piisab sellest, et me Euroopa tasandil mingi, mingi plaani vastu võtame või peaksime lihtsalt parandama tingimusi vähiuuringuteks vastavas sektoris. asi võib olla hästi mõeldud ja võib ka hästi minna, kui on maksusoodustused, kui on detsentraliseeritud äh, võimalused uurida, teadlastel on lihtsam oma tööd teha. Eh, elukaare pikkus ei peaks jääma bürokraatliku plaani hooleks. me peaksime me, me, me näeme, kuidas noored arstid lähevad sageli eh, Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse kes, igasugused äh, tsentraalsed algatused, olgugi et nad hästi on mõeldud, ei pruugi samas neid tulemusi anda, mida oodatakse. et me ei tohiks lasta tekkida olukorral, kus äh, hakataksegi arvama, et mingit alternatiivi tsentraalsele plaanile ei ole. aitäh, nüüd härra Mažilis, poolteist minutit. aitäh, proua juhataja olles silmitsi haiguse ja surmaga, tekib alati küsimus, miks see niimoodi juhtus. Euroopas on vastavad meetmed endiselt ebapiisavad, miks see nii on? Euroopa Liit hakkas juba kaheksakümne viiendal aastal vähiga võitlema. oleme kulutanud miljardeid uuringutele, aga kuidas hinnata saadud tulemusi? Euroopa Liidu eesmärk oli vähendada viieteist protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend vähijuhtumeid paraku nii ei lähe. me peame läbi viima süsteemse analüüsi, et vaadata, miks see nii on. ma olen kindel, et võitlus vähiga on oluline poliitiline prioriteet komisjoni valitud presidendi jaoks, Ursula von der Leyeni jaoks. ma loodan, et et uus komisjon alustab oma tööd sellest, et kriitiliselt hinnatakse varasemat tööd näiteks äh, seoses keskkonnamõjurite kaardistamisega, riskifaktorite kaardistamisega, skriininguga ning tõhusama diagnoosimisega. ma loodan, et äh, põhjalikud äh, vähiga võitlemise plaanid töötatakse välja. mis puudutab varajase avastamise programme, siis need on väga olulised. iseäranis on siin oluline, et meil oleks ühtlustatud vähi infosüsteem. aitäh! järgmiseks poolteist minutit, proua McGuinness. aitäh, juhataja. tahaksin kõigepealt alustada sellest, et tänan teid, volinik, teie pühendunud töö eest tervishoiu valdkonnas. kõik need meie hulgast, kes teiega koostööd teinud on, teavad, kui põhjalik te olete. antud arutelu on väga õigeaegne ning on kurb kuulda kolleegide sõnavõttudes seda, kui paljud on meist on lähedasi kaotanud vähile. laupäeval toimub minu valimisringkonnas äh, kirde vähiga või-, kirdeala vähiga võitlemise sihtasutuse korraldatud konverents vähi teemal. ja seal kogutakse ka annetusi selleks, et äh, oleks võimalik toetada kohalikke haiglaid, osta sinna seadmeid äh, vähihaigete raviks. vähiga seoses teame me ilmselt, et äh, sõeluuringud on paljudes riikides, näiteks emakakaelavähi, rinnavähi, soolevähi osas ja ma loodan, et see praktika levib teistesse liikmesriikidesse ka. Euroopa Liidus on hea see, et me saame lihtsalt võrrelda üksteise meetmeid ja võtta üle positiivseid asju. minu laupäevane konverents ja minu äh, minu kolleeg on äh, õeharidusega ning töötab selles ja töötab vähihaigetega ning kujutab hästi ette, mida see töö tähendab ja mida on vaja teha selleks, et nende inimeste elukvaliteet oleks võimalikult hea. aitäh! ning nüüd annan lõppsõnaks sõna volinik härra Andrei Kaitsele, palun. aitäh! proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, kuulasin huviga teie arutelu ning olen tänulik teie pühendumuse ja huvitavate mõtete eest. mul on väga hea meel kuulda väga paljude suust sõnu õiglus, sotsiaalne õiglus, võrdsus ja solidaarsus. Need on väga olulised põhimõtted. ning loomulikult ka põhimõte, et ennetus on parem kui ravi. tõesti, me peame rohkem ära tegema Euroopa Liidu tasandil. väga hea oleks näha siin eh, sellega seoses rohkem Euroopa lippe ja vähem liikmesriikide lippe, sellepärast et kui meil on vaja, meil on vaja just solidaarsust, ühtsust, teineteise mõistmist. tahaksin tänada proua McGinnissi ja proua Riisi teie lahkete sõnade eest, aga minul oli hea meel seda tööd teha me oleme hindamas eh, laste ravimite äh, määruse mõju ning kavatseme selle uurimuse, uuringu tulemused avaldada aastal kaks tuhat kakskümmend. proua Gonzales rääkis eh, e-sigarettidest. ma mäletan meie arutelusid, kui me rääkisime tubakatoodete direktiivist ja tehti ettepanek märksa rangema regulatsiooni kehtestamiseks e-sigarettide valdkonnas. praegu näeme tõendeid sellest, et nii olekski pidanud tegema, on selge, et äh, tegemist on toodetega, mis kujutavad ohtu kodanike tervisele. ja me peame siin tööd jätkama. olen kuulnud äh, väga palju kantserogeenidest, endokriinfunktsiooni äh, häirijatest ja pestitsiididest ning nende vastased meetmed on osa sellest üldisest lahendusest. ning mul on hea meel, et nendest räägivad ka volinikud näiteks keskkonna valdkonnas ja, ja uue komisjoni volinikud samuti ning äh, lõpetuseks isegi Brexiti partei paistab ise mõistma, kui, kui palju kahju võivad kannatada patsiendid, kui me ei, ei tee selle haiguse vastast, vastase võitluse tööd üksi, nii et Brexit tõesti teeb inimestele kahju. suur tänu, et te seda mõistsite et ärge jätke oma patsiente ei kellegi maale. veel räägiti rinnavähist. Euroopa juhised rinnavähi teenuste ja kvaliteedinõuete kohta on osa Euroopa algatusest. Euroopas on selliseid algatusi ning loomulikult genoom ja epigenoomilised uuringud, millest rääkis proua Bändik on väga tähtsad. ma olen arst ja ma olen igati päri sellega. nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, töötame praegu miljoni genoomiga ja peame, aga peame loomulikult tegema enam. Euroopa on pühendunud rakendama ÜRO säästliku arengu eesmärke. see tähendab, et meil tuleb vähendada suremust kroonilistesse haigustesse, sealhulgas vähki ühe kolmandiku võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ning ennetusmeetmeid tuleb rakendada kõigis riikides. Need võivad mõjutada konkreetsete kodanike ja ühiskondade elu viisil, mida ainult selles riigis ei olekski võimalik saavutada. paljud vähivormid on niisugused, mis on väga haruldased ja mille osas andmete kogumine Euroopa tasandil annab meile selge eelise ning Euroopa vähivastase võitluse võrgustik on juba andnud väga positiivseid tulemusi ja me liigume siin õiges suunas. usun, et just Euroopa Liidu kaudu peaksime infot levitama ja tugevdama hea tava levitamist võitluses vähiga. ning äh, uue komisjoni president Ursula von der Leyen oma kavaga annab meile võimaluse astuda järgmine pikk samm vähi võitmisesse poole Euroopas ning ma olen kindel, et komisjon jätkab tööd vähivastase võitluse vallas ja alguses loomulikult hakatakse hindama varasema komisjoni tehtud tööd. mul on hea meel kuulda, et väga paljud inimesed on minuga samas, samal nõul ning üheskoos õnnestub meil parandada tervishoiuteenuseid selles valdkonnas üle kogu Euroopa ja see on eesmärk, mis väärib jälgimist. aitäh, austatud volinik, ja nüüd annan sõna kokkuvõtvaks sõnavõtuks nõukogule, keda esindab minister proua Tuppurainen. aitäh, austatud proua juhataja, daamid ja härrad, lõpetuseks tahaksin tänada teid selle väga asjaliku ja ajakohase arutelu eest vähiga võitlemise teemal. vähk on tragöödia igale inimesele. see on võitlus, mis, mil, milles võib alati kaotada, hoolimata sellest, et pädevad spetsialistid teid aitavad ja te ise väga soovite. poliitikute Euroopa Liidu institutsioonidena kavatseme me kasutada kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid selle võistluse Äh, võimendamiseks. Soome eesistuja on valmis teha, tegema koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et suurendada teadlikkust sellest ohust, mida vähk kulutab euro-, kujutab eurooplastele ja Euroopale. meie tervishoiu ja majanduse äh, lähenemine on samuti asi, mis toetab võitlust vähiga. on oluline toetada teadusuuringuid ning äh, sellest seisukohast esialgne kokkulepe vähialaste äh, teadusuuringute võtmisest tulevasse Euroopa Horisondi programmi on asi, mis väärib esiletõstmist ja, ja nõukogu toetab seda. aitäh teile! tänan, proua minister, ning sellega on meie arutelu lõppenud järgmisena kuulame nõukogu seisukohta üldise, üldeelarve ettepaneku kohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. ootan hetke, kuni toimub ministrite vahetus nõukogu laua taga annan sõna nõukogu esindajale, härra minister Tiilikainenile. proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, austatud volinik, daamid ja härrad. mul on au esitada teile nõukogu seisukoht Euroopa Liidu äh, üldeelarve projekti kohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. rõhutan, et nõukogu seisukoht võeti vastu liikmesriikide ülekaaluka enamuse toel. pärast põhjalikku analüüsi ja järgimõtlemist teeb nõukogu ettepaneku sada kuuskümmend seitse miljardit eurot kulukohustusi võtta. ehk siis null koma kuus protsenti äh, rohkem kui kaks tuhat üheksateist eelarves. nõukogu äh, hinnangul on järgmise aasta eelarve võtmesõna äh, jätkuvus ja sidusus varasemaga. tegemist on aastaga, kui paljud olulised Euroopa programmid jõuavad oma lõpuni nõukogu soovib, et Euroopa eelarve jätkaks keskendumist meie ühistele prioriteetidele, Euroopa majanduse tugevdamine, selle konkurentsivõime tõstmine, piisava rahastamise tagamine äh, rände küsimustes ning välispiiride kaitse ja keskkonnaküsimuste ja kliimamuutusega, äh, äh, kliimamuutusega võitlemine. me anname endale aru oma vastutusest eelarveasutusena Euroopa peab pidama palju lahinguid samal ajal, et seista oma saavutuste ja konkurentsivõime eest. Euroopa Liit seisab mitmete probleemide ees, keerulised arutelud Ühendkuningriigi lahkumisega seoses, prioriteetide formuleerimine järgmiseks äh, äh, finantsraamistiku perioodiks ning sujuva ülemineku tagamine, mis äh, mõjutab meie kõigi tööd selles kontekstis peame meeles pidama, et eelarve, see ei ole ainult arvud. eelarve on vahend, väga tugev vahend, mis aitab meil liikuda suunas, kuhu me tahame liikuda, seetõttu peame tagama, et see keskenduks Euroopa lisaväärtusele ja annaks käegakatsutavaid tagajärgi ja mõju meie kodanikele. ühe eelarveasutustest peame aga hoolikalt vaatama, kuidas Euroopa kodanike maksuraha kasutatakse, seetõttu on nõukogu alati toiminud ettevaatusega ning arvestades meie eesseisvaid eelarveküsimuste piiranguid. sest meil meil võib tekkida probleeme ja keerulisi olukordi, millest me praegu endale aru ei annagi järgmisel aastal. daamid ja härrad, ma räägin nüüd üksikasjalikumalt nõukogu seisukohast. nõukogu teeb ettepaneku kohandada kulukohustusi nii nagu äh, võrreldes komisjoni esitatuga kaks tuhat kakskümmend aastaks ühe koma viie miljardi euro võrra. see ei ole kärbe. see on äh, suurenemise vähendamine võrreldes aastaga kaks tuhat üheksateist suureneb Euroopa Liidu eelarve ühe miljardi euro võrra. mis puudutab makseid, siis ei tehta siin suuri muudatusi. nõukogu ei pidanud neid vajalikuks ega kohaseks. nõukogu jätkuvalt toetab äh, kasvu ja konkurentsivõime ning tööhõive valdkonnas summade suurendamist, sinna läheb kakskümmend neli miljardit ehk pluss kaks koma seitsekümmend kaks protsenti võrreldes käesoleva aastaga lisaks ressursid, mis on eraldatud territoriaalse ja, ja majandusliku ühtekuuluvuse jaoks, suurenevad kaks koma üheksakümmend kaks protsenti kokku viis, viiskümmend kaheksa koma üheksa miljardit eurot rände ja julgeoleku valdkonnas Euroopa Liidu eelarve jätkab liikmesriikide toetamist ning meetmete toetamist, mis rakendati viimaste, viimastel aastatel täiendavad äh, ressursid eraldatakse Frontexile, Euroopa Piiri- ja Rannakaitseametile. rohkem kui kolmkümmend protsenti suureneb see käesoleva aastaga võrreldes selleks, et äh, oleks võimalik suurendada kümne tuhandeni aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse ametipersonali. tahaksin rõhutada asjaolu, et suur äh, hulk olulisi programme kõigis rubriikides on Äh, on saanud heakskiidu, nii nagu komisjon need ette pani. näiteks äh, Agnos ja Galileo Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid, siis Euroopa äh, energiavõrgusüsteem, suured taristuprojektid, Copernicus ja Inter Erasmus pluss, mis on üks programmidest, mis meile kõigile väga hingelähedane on LIFE programm keskkonnameetmete ja kliimamuutusega võitlemiseks, Euroopa Liidu tsiviilkoostöömehhanismid äh, ja Euroopa Prokuratuur samuti. tahan samuti rõhutada, et nõukogu seisukoht, nõukogu seisukohta mõnedes konkreetsetes küsimustes. esiteks, nõukogu ei ole nõus komisjoni ettepanekuga kasutada artikkel viisteist lõiget kolm finantsmääruses. samuti on nõukogu otsustanud reservi üle viia teatud osa eraldistest rände valdkonnas selleks, et eelarveasutusel oleks võimalik kohaselt reageerida tegelikele ja konkreetsetele vajadustele liikmesriikides järgnevat, järgneval aastal. mis puudutab halduskulusid siis nõukogu nagu lähenemine tugineb siin eh, ettevaatliku eelarve põhimõttele, nagu liikmesriikideski tehakse. olles hinnanud eh, põhjendatud kulusid insti-, eh, igas asutuses, institutsioonis ja eelarverea osas, vähendas nõukogu eraldisi siin viiekümne viie miljoni euro võrra lisaks nõukogu seisukohale lisatud avalduses oleme palunud komisjoni nagu eelmiselgi aastal äh, võtta arvesse viiendas äh, jaotises täiendavat raha. daamid ja härrad, austatud volinik, lubage ma lõpetuseks ütlen, et tänane arutelu minu hinnangul saab esimeseks sammuks avatud arvamuste vahetuses, mille tulemusena me jõuame läbipaistva ja kõiki rahuldava kompromissini. me peame seadma prioriteete ja näitama, et me oleme tõesti pühendunud Euroopale. ma olen kindel, et me suudame jõuda kompromissile, mis on kõigile vastuvõetav ning jõuda selle kompromissini eh, õigeaegselt. aitäh! aitäh, härra minister! järgmisena saab sõna komisjoni nimel volinik Oettinger. austatud proua juhataja, austatud äh, nõukogu eesistuja, mm, parlamendiliikmed, daamid ja härrad. nõukogu seisukoht ja tänane nõupidamine annab võimaluse kõigile asjaomastele komisjonile, parlamendile teistele, et eh, näidata veel kord, et meile kõigile valmistab muret see, eh, see ajahetk, kus me oleme ja et me anname endale aru sellest, et novembriks on vaja eelarve vastu võtta. et oleks eh, selgus järgmiseks aastaks olemas. meie komisjonis lähtume sellest, et sidusus eelnevaga on oluline ning minu võimalik järelkäija Johannes Haan esimesest novembrist saaks Äh, saab siis need ülesanded üle võtta ja teile neid samu teenuseid edasi osutada. loomulikult äh, brittide lahkumine on, on teema, mis on oluline, kui britid lahkuvad oktoobri lõpus ilma leppeta, siis tekib meil lünk järgmise aasta rahades, mida me peame kõik arutama. praegu lähtume sellest, et Ühendkuningriik kõik õigused ja kohustused eelarveraamistikus aasta kaks tuhat kakskümmend lõpuni eh, täidab ka selle viimase aasta vältel ja on sellega nõus. kui aga lepet ei tule ning Ühendkuningriik lihtsalt välja langeb ilma edasise pikenduseta, siis tekib neto umbes üksteist miljardit äh, eurot lünk, puudujääk. ning vastupidiselt teistele organitele ja liikmesriikidele, omavalitsustele, on, on meil äh, laenukeeld ja me peame seetõttu üheskoos selle puudujäägi katma ja seetõttu sellega seoses teeb komisjon oktoobris eh, oma ettepaneku. võimalik, et see üksteist miljardit eh, kaetakse kärbete arvelt, võib-olla tuleb, eh, kaetakse see suurenenud sissemaksete arvelt või leitakse mingi kesktee. et mõistlikud kärped, mis ei too endaga suurt kahju ja mõnevõrra suuremad sissemaksed. võib-olla on niisugune see kõige parem lahendus. me leiame, et on oluline, et komisjon ja, ja nõukogu jagaksid prioriteete. majanduskasvu stabiliseerumine, tööhõive, konkurentsivõime kasvatamine, innovatsioon. võimalikud kliimamuutuse vastase võitluse meetmed Euroopa Liidu tasandil, elu äh,, elatustaseme standardid äh,, õhu puhtus ja muud niisugused meetmed. mitmetes programmides jagab äh, näiteks Erasmus pluss Copernicus jagab äh, nõukogu komisjoni seisukohta ning ka mitmete taristusprojektide osas, äh, näiteks kaitsevaldkonnas. mõnede kärbete osas, aga ähm, oleme mures ning kavatsen põhjalikult veel arutada neid äh, seda võimalikku kahju või neid põhjusi, miks need kärped on praegu tehtud. juba palju-palju aastaid räägime me sellest et, et, et kolm protsenti SKT-st tuleks eraldada teadusuuringutele. horisont kaks tuhat kakskümmend on ainult osa äh, teadusuuringute kavadest, see on, see on loomulikult oluline osa Euroopa tasandil seetõttu neljasaja kümne miljoni kärpe meie hinnangul ei ole põhjendatud. me leiame, et seda oleks, seda on nõukogul avalikkusele raske põhjendada. Need on konkreetsed näited. võtmetähtsusega tehnoloogiate puhul tulevikuks näiteks mikrolaser, nanotehnoloogia, siin tähendab see kahekümneprotsendist kärbet, samas kui Ameerika ja Hiina nendes valdkondades on juba meist ees kas see on tõesti mõistlik? mis puudutab äh, tehisintellekti, intellektitehnikat või majanduse digitaliseerimise tehnoloogiaid, eh, siis ka siin on, on tehtud märkimisväärseid kärpeid. kaheksakümmend miljonit Euroopa Teadusagentuurilt ära võtta, kaheksakümmend protsenti sisuliselt, eh, kaheksa, kaheksakümmend projekti tähendab, ei ole sellest, ei ole võimalik rakendada. sest eh, meil on väga palju häid projekte, mida ei ole võimalik praegu vahendite nappuse tõttu kaasrahastada, nii et ka see ei ole mõistlik. tervishoiualased uuringud, digitaalne äh, areng meditsiinis ning tervishoius intellektitehnika kasutamine oleks kindlasti valdkond, kuhu oleks mõistlik Euroopa tasandil investeerida meil on ühisettevõtted ka liiklusuuringute valdkonnas ning siin tuleb kaheksakümmend protsenti kärpeid, näiteks äh, laevadelt rongidele. ja ning äh, see tekitab olukorra, kus osad projektid tuleb lihtsalt lõpetada ma kavatsen need küsimused järgnevatel nädalatel arutusele võtta, sellepärast et äh, neid projekte on kindlasti mõistlik rakendada Euroopa tasandil, mitte eraldi liikmesriikides. ning kärbete korral satuvad nad kõik löögi alla, kui läheb nii, nagu nõukogu ette pani. Euroopa ühendamise rahastu, piiriülene taristu, kakssada miljonit kärbitakse. see tähendab konkreetselt, et mõned projektid järgnevatel aastatel jäävad rakendamata näiteks Austria, Soome, Prantsusmaa, näiteks äh, nendes riikides tekib probleeme. või siis äh, veevarustusprojekt, milles Prantsusmaa äh, vee, teede projekt, kus ühendatakse Saksa, Belgia ja Prantsuse veeteed. taas väga asjalik äh, alternatiiv äh, transpordile tee, teetranspordile, maanteetranspordile ning äh, Läänemere idaosas meretranspordi arendamine. ja kui need projektid jäävad rakendamata, siis sisuliselt ei, ei tähenda see või me näeme kindlasti, et see ei olnud mingi kokkuhoid järgneval aastal see on vajalike investeeringute lihtsalt edasilükkamine ning seetõttu ma kavatsen iga projekti eest võidelda nõukogus. ning äh, loodan, et parlament toetab äh, meie häid argumente lõppkokkuvõttes. ESF-iga seoses äh, on oluline konkurentsivõime ja keskkonnasõbralik liiklus. ning see on need projektid on suunda näitavad järgnevatel aastatel. sama puudutab ka meetmeid koosmevaldkonnas väike- ja keskmiste ettevõtete toetuseks. kärped siin takistavad alustavate ettevõtete toetamist. kärbe kakskümmend viis miljonit võitluses piiriülese organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga. ka siin on meil väga häid argumente, mis, mis ei luba meil seda kärbet toetada ja kodanikud on meiega ühel nõul. kakssada miljonit täiendav kärbe veel äh, seoses arengukoostööga ja humanitaarabiga. juba praegu on Eh, on Euroopa olukorras, kus me ei täida oma kohustusi meie naabrite ja maailma ees. me peaksime rohkem ära tegema. Saheli, Maagrebi ja Sahara alustes piirkondades. aga nende kärbete korral Euroopa ei saa jätkata partnerina kõigis nendes piirkondades ja ei saa tagada kaitset, kaitset katastroofide eest ka agentuuride ja ametite puhul nähakse ette kärpeid. näiteks Ravimiamet, Frontex, EASO. kõik see tähendab, et meie teenused halvenevad nendes valdkondades. ning seetõttu pöördun aruteludes nende küsimuste juurde veel tagasi vaatamata raskustele, mis meie seisavad seoses Ühendkuningriigi lahkumisega, peaksime tegema kõik selleks, et et eh, seda tavapärast rituaali mitte keerulisemaks muuta. kui on olemas eh, hea tahe, siis peaks olema võimalik leida kolmepoolne kokkulepe lepituskomisjonides paari päevaga ja see oleks selge, selge sõnum, et Euroopa on endiselt eh, jätkusuutlik ja suudab tegutseda aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd saavad äh, kolmeks minutiks sõna äh, raportöörid, palun pidage kinni kõneajast, esi-, alustab proua Hoolmeier. aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, tervitan ka äh, ministrit ja eesistujariigist lugupeetud kolleegid, kõigepealt aitäh variraportöörile, kellega ma olen juba palju isiklikult rääkinud, aga kes homme ja järgnevate nädalate jooksul tahavad minuga koostööd teha selleks, et parlament võimalikult ühtselt ja selgelt äh, vastaks äh, nõukogu otsusele ähm, parlamendi seisukohaga. kõigepealt, lugupeetud volinik, tänan teid äh, selle eest, et ma ei pea, ma ei tahaks lihtsalt korrata seda, mida volinik siin rääkis, aga ma ei suu-, saa ka seda kuidagi paremini sõnastada, et äh, siin ei ole sel-, tegemist selle tavalise rollide jaotusega, et parlament tahab alati rohkemat ja nõukogu äh, äh, kärbib, aga nõukogu tegelikult ise on paika pannud need tulevikuteemad, mis nende meelest on võtmetähtsusega, aga rahastuse puhul on asi täpselt vastupidi, et kui tahetakse rõhku panna sellele, et kliimaküsimuste ja digitaliseerimise te, tehisintellekti või kre-, vähi vältimise ja vähivastase võitluse ja, ja muude raskete haigude puhul, kui me tahame, et need oleksid ähm, erilise äh, tähelepanu all, siis äh, me ei saa lihtsalt äh, teha niimoodi, et me vähendame komisjoni ettepanekut, me peaksime vähemalt toetama seda, millega komisjon on välja tulnud ja kui me vaatame, et teadusuuringute puhul eh, on äh, riigis üks A, see moodustab viisteist protsenti, kui seal on viiekümne protsendi võrra vähendatud vahendeid, siis äh, minu meelest ei ole see kooskõlas nende prioriteetidega, mis te ise olete endale mm, seadnud. ja kui me tahame tipptaset saavutada, kui me ei taha lihtsalt mitte olla eeskujuks, vaid tahame näidata, et me suudame töökohti ja kliimat äh, mõttekalt siduda ja et meil on tõesti konkurentsivõime olemas äh, ja ka kliimakaitse, siis see on väga oluline. siis tuleb ka rõhku panna sellele teemale teemale ja te ütlesite et, et null koma kolm, kuus protsenti tõuseb äh, eelarve, see on vähem kui inflatsioon, tegelikult on tegemist vähenemisega, kui aus olla, seal ei ole tõesti, sellest ei tule midagi välja ja innovatsiooni ja teadusuuringute puhul äh, on nominaalne suurenemine, aga kui ma vaatan praeguseid projekte, mis juba käi-, käivitunud on, siis midagi uut ma juurde lisada ei saa ja need, kes meile esitavad projekte, tõepoolest väga häid, hästi ettevalmistatud projekte, väga hästi hea hinnangu saanud projekte, siis äh, on valdkondi, kus äh, me peame üheksakümnele protsendile projektidest ei ütlema, sest lihtsalt raha ei ole. Need on äh, valdkonnad, mis on väga olulised tuleviku jaoks, siin räägiti juba nanotehnoloogiast, biotehnoloogiast, tulevastest tärkavatest tehnoloogiatest, need on väga olulised tuleviku jaoks. mul on tõeline palve teile, et ärgem äh, Äh, laskem meid teid paluda ja ärge olge uhked selle üle, et te lihtsalt räägite meiega. ma olen valmis teiega, härra volinik, juba enne äh, võimalikult palju asju ära lahendama, mitte sellepärast, et me oleme kangekaelsed, vaid sellepärast, et me oleme, äh, usume tulevikku ja Euroopa lisandväärtusesse kliimas, arenguabis, tulevikutehnoloogiate vallas. me tahame saavutada nendes valdkondades rohkemat ning härra volinik, me peame viimasel aastal äh, äh, ka, rohkem raha ette panema, sellepärast et meil ei ole vaja äh, suuremaid varusid halduse jaoks äh,. Ja, aga kompliment äh, komisjonile, ta pidas kinni piirangutest. mina pean ütlema, et mina tahaks näha ühte eel, Euroopa Liidu liikmesriiki, kes oleks niivõrd ettevaatlik ja kaine halduskulude puhul kui meie. lugupeetud nõukogu esindaja, palun astke, andke meile vastust, palun rääkige meiega sisuliselt, me ei saa üritada viimasel õhtul jälle kokkuleppele jõuda, me peaksime üksteisega varem rääkima. aitäh ja järgmisena saab raportöörina, samuti raportöörina sõna proua Kardia Zabal Rubial aitäh, proua juhataja, lugupeetud minister, härra volinik juba kaks tuhat üksteist me alustasime läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku äh, pärast äh, ja asjad olid hoopis teistmoodi toona. kliimamuutused olid prioriteet, aga see ei olnud nii pakiline, meil ei teadnud veel midagi pagulaskriisist, me ei teadnud, mis mõju avaldab lõppkokkuvõttes äh, majanduskriis, Brexitit ka veel ei olnud, nii et olukord on tõesti väga palju muutunud, aga me saime noorte, soogarantii noorte tööpuuduse vastu ja otsustasime, et kuni kakskümmend protsenti läheks kliimamuutuste vastasesse võitlusesse. meil on väiksem eelarve, kui me oleksime soovinud, me olime sellega nõus, aga oli ka öö, lubadus komisjoni ja nõukogu poolt, et sajaprotsendiliselt see raha ka e-, öö, rakendust leiab ja nüüd me nõuame, et aastaks kaks tuhat kakskümmend me saaksime seda, milles me toona kokku leppisime, ma arvan, et meil on ka piisavalt mänguruumi selleks, et noorsoogarantii programmi äh, järgmiseks aastaks jälle eelarvesse panna, meil on olemas viisa vajalikud vahendid selleks, et Erasmus saaks äh, rohkem raha, sellest on ka siin juttu olnud, volinik Oettinger ütles seda ka meil on suurepärased teadusuuringute programmid, meil on lihtsalt vaja rohkem raha nende jaoks, lisaks sellele eh, tahetakse rahaliselt toetada neid riike, kes endiselt võtavad vastu pagulasi ning meil on võimalused ja ka kohustus see kaheksakümmend protsenti kliimamuutuste vastasesse võitlusesse panna, kakskümmend protsenti tegelikult on sellest juba liiga vähe, oluline on, et me oleksime ambitsioonikad oma kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve puhul, eriti sellepärast, et eh, tegemist on ülemineku üleminekuaastaga järgmisele finantsraamistikule, kui me tahame tõesti teha hüpet kliima, kliimapoliitika ja sotsiaalsete õiguste vallas ja kui me tahame digitaalses valdkonnas äh, ajaga kaasas käia, digitaalseid muutusi teha, siis me tõesti peame praegu alustama. me rääkisime just vähist, kõik on öelnud, et meil on vaja rohkem vahendeid Euroopa eelarves ja seda me peame ka tagama ja komisjoni äh, presidendiks nimetatud proua von der Leyen esitas ka vastava äh, kava oma prioriteetide kohta järgneva viiks, viieks aastaks ja meie eelarve saab olema võtmetähtsusega selle jaoks, et kas me läheme õiges suunas või mitte. oluline on, et meil oleks vahendid selleks, et kõiki neid poliitikaid ellu rakendada, nii äh, nõu-, parlamendi kui nõukogu poliitikaid ja nõukogu on meile järjest rohkem äh, kärpeid äh, välja pakkunud ähm,, on aga tõesti, kärped, mis puudutavad poliitikavaldkondi, mis on vastuolus omaenda poliitikatega, omaenda ilusate sõnadega, oma enda äh, finantsplaneerimisega, sest institutsioonide jaoks, kes neid poliitikaid äh, rakendavad äh, ja kontrollivad, on vaja vahendeid, vaja on vahendeid ka kodanikuõiguste kaitsjate jaoks ja kohtu jaoks ja kõigi teiste jaoks ja niimoodi me tõesti ei saa ellu rakendada neid asju, mis me oleme iseendale eesmärgiks seadnud ning me peame Euroopa Liitu ette valmistama globaalsete muutuste jaoks. aitäh ja nüüd saab eelarvekomisjoni äh, esimehena sõna härra äh, Van Overtvelt. aitäh, proua juhataja, lugupeetud nõukogu eh, ja komisjoni esindajad. märtsikuus parlament võttis vastu suunised kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve jaoks ja pani paika prioriteetide nimekirja ja eh, ütles, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve seob öö, eh, Euroopa tuleviku jaoks ja siis äh, oli juttu jätkusuutlikust arengust, kodanikukaitsest, julgeolekust ja teistest valdkondadest. Äh, toonane parlamendi koosseis äh, rõhutas ka seda, et uus eelarve on väga oluline, aasta kaks tuhat kakskümmend on praeguse finantsperioodi viimane aasta ja läbirääkimised kahekümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve üle langevad kokku järgmise mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistega meie arvame, et kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, korralik ja vastutustundlik eelarve, mis oleks suunatud tulevikku, peaks äh, lihtsustama ka äh, üleminekut uuele mitmeaastasele finantsraamistikule. parlament arvab, et on hädavajalik täielikult ära kasutada olemasolev paindlikkus ja teised võimalused, mis on finantsmääruses ja ühissätete määruses ja äh, sellest äh, aspektist eelarvekomisjon analüüsis siis äh, komis-, äh, nõukogu ettepanekut kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve kohta ning me oleme mõningate asjade pärast mures ja eelkõnelejad juba mainisid neid murekohti ja need tunduvad ka mulle olulised. nõukogu näiteks öeldab, et, ütleb, et tema tugineb võimekusele, kasutussuutlikkusele mõningate programmide puhul, aga tundub, et kom-, nõukogu kärped on arbitraarsed, need ei ole põhjendatud. mida näiteks arvata kärpe puhul Horisont kaks tuhat kahekümne ja Kosme puhul? tuleb ka konstateerida, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve sellisel kujul, nagu nõukogu seda meile tutvustas, ei ole kooskõlas prioriteetidega, äh, millest lähtus äh, Soome eesistuja, näiteks digitaliseerimine, tehnoloogiline areng, kliimapoliitika äh, arvesevõtmine kõigis valdkondades või siis digitaalsete oskuste arendamine noorte puhul, seda on väga vähe märgata nõukogu seisukohas ja parlament parlamenti puhul on tegemist uue koosseisuga, tuleb ka uus komisjon ja me peame tõesti kasutama ära seda olukorda selleks, et äh, leida uut dünaamikat äh, nendes läbirääkimistes ja muuhulgas ka mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistes. mina omalt poolt olen veendunud, et on võimalik parandada äh, dialoogi ähm, eelarve pädevate institutsioonide ja komisjoni vahel. see tähendab, et üksteist tuleb rohkem kuulata, üksteise argumente tuleb paremini mõista ning ma rõhutaksin ka asjaolu, et on kahju, kui ähm, hiljem äh, Äh, sõlmitud kokkuleppeid äh, seatakse küsimärgi alla ja erinevad osapooled neid erinevalt tõlgendavad ja ma tahaksin rõhutada äh, seda, et meil on ühine eesmärk, et me looksime kvaliteetse eelarve Euroopa Liidu jaoks ja Euroopa kodanike jaoks. aitäh ja nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna ja ma nüüd tõesti äh, jälgin rohkem, et äh, peetaks kinni kõneajast, sest see on õiglane hilisemate kõnelejate suhtes. ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Fernandes. aitäh, äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud nõukogu, ähm, komisjon, kolleegid tegemist on viimase eelarvega, selles mitmeaastases finantsraamistikus ja seega on aeg teha kokkuvõtteid ja nõukogu peab õppima minevikust ja oma käitumist muutma. me ei tohiks unustada, et mitmeaastane finantsraamistik et selles osas parlament, nõukogu ja komisjon Äh, kohustusid teatavaid eesmärke saavutama. Äh, äh, kliimaeesmärki me ei saavuta, vaesuse vähendamise eesmärki ei saavuta, teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärki ei saavuta ja mida me siis teeme, mida teeb nõukogu? nõukogu vähendab teadusuuringute rahasid, kliimaprogrammide rahasid Äh, vähendab programme selleks, et äh, aidata väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, vähendab äh, neid vahendeid, mis on olulised Euroopa Liidu konkurentsivõime jaoks, vähendab teadusprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümmend ja nõukogu tegelikult käitub Äh, va-, selle vastu, mida ta ise on enne öelnud. Äh, ärgem unustagem õigusakte, mida me oleme äh, va-, vastu võtnud koos nõukoguga ning artikkel viisteist lõige kolm finantsmääruses ütleb, et need summad, mida ei ole ära kulutatud, peaksid minema tagasi eelarvesse, aga nõukogu ei pööra tähelepanu mitmeaastasele finantsraamistikule, ei ole mingisugust raha solidaarsuse, rände, konkurentsivõime jaoks. kõik need asjad mm, on väga kallid ja me ei saa nõus olla nõukogu lähendamisega. aitäh ja härra Fernandes rääkis loomulikult Rahvapartei fraktsiooni nimel ja nüüd saab sõna härra Laruut Türu äh, kolm minutit SED fraktsiooni nimel. proua juhataja, lugupeetud sõbrad, äh, esmaspäeval alustasime tööd va-, äh, äh selleks, et avalt- äh,, mälestada neid inimesi, kes äh, hukkusid Hispaanias tulvades ja Euroopa kannatab äh, kliimamuutuste all ja tuhandete perekondade elu purustatakse. me kõik olime esmaspäeval väga liigutatud, aga kas me oleme võimelised äh, nüüd üle minema tegudele? kui me tahame äh, vä-, vältida kliimakaost, siis me peame tea- te,, me teame, mida on vaja teha, me peame isoleerima oma maju, äh, kasutama uusi transpordivahendeid, muutma oma tootmisvahendeid ja Euroopa Kontrollikoda ütleb, et igal aastal on vaja ähm, miljardeid äh, selle jaoks aga kahjuks see eelarve, mida meile äh, välja pakutakse äh,, suureneb ainult null koma kuue protsendi võrra ja kui võtta arvesse äh, kliima, äh, kui võtta arvesse inflatsiooni, siis kliimameetmetele minev äh, summa väheneb ühe koma kolme protsendi võrra. sõna, sõnum on selge, Amazonas äh, põleb, me ei tee mitte midagi, meie lapsed, laste tulevik on mängus, me ei tee midagi, nad tulevad tulevad äh, reedel tänavatele, äh, midagi on tõesti vaja teha, aga kui me tahame, siis äh, raha on olemas, Keskpank ütles, et kakssada nelikümmend miljardit luuakse ühel aastal, kakssada nelikümmend miljardit, me teame, kui palju maju oleks võimalik soojustada, kui palju me saaksime teha ühel aasta jooksul kahesaja neljakümne miljardiga ja me teame kõik, et nelja aasta jooksul kaheksa, üheksakümmend protsenti Euroopa Keskpanga loodud vahenditest on läinud ainult spekulatsioonidesse mida siis teha selleks, et kõik see, et, et see kakssada nelikümmend miljardit läheks sellesse, et soojustada maju, muuta meie tootmist. kas keegi võiks selgitada mulle ja lastele, et miks seda kaks, kahtesadat neljakümmet miljardit ei kasutata ühistes huve, hüvedes? et meil on tegemist uue, varsti uue kriisiga, meil on vaja uusi vastuseid ja sellepärast on vaja olla ambitsioonikamad ja Eider ütles, et sotsiaaldemokraadid on, ei ole nõus mitte ühegi nõukogu äh, kärpega, sest äh, need kärped ei ole kuidagi kooskõlas. Äh, me tahame kasutada kõiki vahendeid selleks, et me saaksime rohkem ära teha, selleks et me saaksime äh, rohkem ära teha töö, noorte tööhõive jaoks, äh, pagulaste ja kliima jaoks, kõik see on oluline, aga sellest ei piisa ja sellepärast lisaks äh, nendele mm, miljarditele hääletab, hääletavad sotsiaaldemokraadid eelarve poolt ainult siis, kui nõukogu ja komisjon lubavad, et väga kiiresti räägitakse uutest vahenditest. ei piisa sellest, et